nüüd järgmine päevakorrapunkt äh, loomatervis, soovitus teisele lugemisele ja sõna saab härra Jasenko Selimovitš. aitäh, tahaksin tänada kõiki variraportööre suurepärase töö eest. tegemist oli väga keeruka õigusaktiga, väga laiaulatusliku õigusaktiga, meil oli vaja laiapõhjalist toetust ja oskusi, ilma milleta me ei oleks saavutanud nii head tulemust. suur tänu! ma tahaksin tänada ka komisjoni Euroopa Komisjon on tõesti väga oskuslikult ja väga hästi tegutsenud, mm, on olnud paindlik nendes läbirääkimistes, ma kiidan teid selle eest ja tahaksin tänada ka Läti eesistujat nad väga pühendunult äh, tegelesid selle teemaga ja seetõttu saimegi suurepärase võimaluse jõuda kokkuleppele mis äh, meeldib väga Euroopa Parlamendile. milline on siis tulemus? tulemus äh, on see, et meil on tegemist esimese Euroopa Liidu õigusaktiga, kus on juttu äh, loomatervise, inimtervise ja loomade heaolu vahelisest seodes, seosest ja tegemist on nii-öelda ühe tervise põhimõttega. haiguste levik, siin on juttu näiteks Ähm, linnugripist, loomulikult see mõjutab inimtervist samuti, mitte ainult loomatervist. ja oluline on ka see antimikroobne resistentsus, ka see mõjutab nii loomi kui inimesi, meil on nüüd õigusakt, mis võimaldab kõiki neid asju paremini arvesse võtta, me oleme palju paremini ette valmistanud ja meil on palju paremad võimalused selleks, et astuda vastu kõikvõimalikele äh, haigustele, mis võivad tulevikus tekkida ja või-, võimalus ka neid ennetada. ja see, siin on juttu äh, põllumajandustootjatest, kõik, kes puutuvad kokku loomadega, peavad äh, hoolitsema selle eest, et nad äh, peaksid kinni hea loomakasvatustava põhimõtetest ja kui tegemist on veterinaarravimite kasutamisega, siis neid tuleb käsitleda, kasutada põhjendatult äh, ja tulevikus on väga palju raskem halba loomapidamist maskeerida antibiootikumide kasutamisega ja siin on juttu ka äh, hulkuvatest äh, koertest, äh, kohalik, riiklikel ametivõimudel on võimalik võtta meetmeid selleks, et vältida ha haiguste levikut hulkuvate loomade mm, kaudu. kui meetmeid võetakse, siis tuleb välistada et äh, loomi kahjustatakse, äh, kauplejad äh, tuleb registreerida ning on võimalik ka koerte registreerimise kohta näiteks õigusakte vastu võtta ja kui ja seetõttu me jõuame tõesti väga keerulisesse keerulise dokumendiga äh, lõpplahenduseni. Euroopa Parlamendil on võimalus anda panus edaspidigi äh, selles osas, äh, mis puudutab haiguste nimekirja, aga mm, kõik need aspektid on siis, tulevad siis homme hääletusele. siin on tegemist äh, antimikroopse resistentsusega, siin on tõesti, ähm, meil oli enne kolmkümmend üheksa erinevat õigusakti, meil on nüüd üks äh, väga selge õigusakt ja see näitab suurepäraselt, et Euroopa Liidu õigusakte, mis käsitlevad äh, loomade tervist ja loomade heaolu, on võimalik lihtsustada. ma tänan äh, Marit Paulsonit, kes oli suureks abiks selle teema käsitlemisel ja meil on nüüd äh, põllumajanduskomisjonis äh, ühehäälne seisukoht, et me toetame seda õigusakti ja ma loodan, et homme, homsel hääletusel toetab ka parlament. aitäh ja nüüd äh, Euroopa Komisjoni nimel sa, annan sõna volinik Hoganile. aitäh, lugupeetud saadikud. mul on väga hea meel siin ähm, Äh, täiskogul äh, üles astuda selleks, et kui tegemist on selle olulise õigusakti äh, käsitlemisega. see on väga oluline õigusakt. tegemist on parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelise kokkuleppe ja väga raske tööga. me kõik oleme ühel nõul, et loomade tervis ja selle seos inimtervisega on väga oluline ja me tunnustame seda, et loomataudide puhangud ja kriisid äh, aeg-ajalt ikka to äh, äh, toimuvad. me peame tagama selle, et me oleme tuleviku jaoks paremini ette valmistatud ja ükskõik mi-, milliseks äh, stsenaariumiks ette valmistatud. hea loomatervis on väga oluline meie loomakasvatussektori tuleviku jaoks ja see rõhut-, suurendab ka meie konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul ning meil on ette nähtud nüüd palju parem süsteem loomataudide vastu võitlemiseks ja seetõttu on meil ohutum ja äh, palju konkurentsivõimelisem äh, äh, põllumajandussektor ja meil on väga selgelt äh, kõigi osapoolte vastutus välja toodud, loomakasvatajate vastutus, kauplejate vastutus ja meil on ette nähtud ka mõningate meetmete puhul halduskoormuse vähendamine riskiga proportsionaalselt. ühe tervise, ühtse tervise põhimõte on väga oluline, seda võetakse järjest rohkem arvesse meie õigusaktides, mis puudutavad näiteks antimikroopset resistentsust ja see õigusakt on väga oluline vahend selleks, et parandada meie tööd aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend. meie äh, töö ei ole olnud lihtne, mõlemad elemendid siin on väga hästi läbimõeldud ja neid on väga põhjalikult arutatud kõigi osa, huvitatud osapooltega. seetõttu ma ootan ja loodan, et äh, see äh, kiidetakse suure häälteenamisega heaks, loomulikult meie töö jätkub delegeeritud ja rakendusaktide kaudu ja uute reeglite ellurakendamise kaudu pärast nende heakskiitmist. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, mul on ma tänan parlamenti selle panuse eest ja konstruktiivse suhtumise eest selle õigusakti väljatöötamisse. ma tahaksin tänada raportööri, ma tahaksin tänada proua Paulsonit äh, jõupingutuste eest äh, äh, kokkuleppele jõudmisel, tahaks tänada härra Selimovitši, kes nüüd lõpetas selle teema käsitlemise. tahaksin tänada äh, nii eelmise kui praeguse parlamendi koosseisu variraportööre ja nende meeskondi, kes osalesid äh, läbirääkimistel. tahaksin teid kõiki tänada äh, jõupingutuste eest, ma loodan, et meil õnnestub nüüd ka viimane samm teha ja selles olulises küsimuses töö rahuldava lõpuni viia. Thank you very much indeed uh,, uh, Mr Commissioner. Now it's time suur tänu ja nüüd saavad äh, sõna poliitiliste fraktsioonide nimel kõneleb kõigepealt härra Tess, Rahvapartei nimel. tänan, härra president, äh, volinik, ka mina sooviksin äh, tänada raportööri, variraportööre ja teid, härra volinik ning Läti eesistujat äh, selle määruse ettepaneku eest. me saame niimoodi võtta kokku viisteist olemasolevat õigusakti, mis puudutavad haigusepideemiate äh, vastast võitlust meil on nüüd äh, mitmed äh, kompromissid sõlmitud, sajad muudatusettepanekud ähm, kompromissidesse koondatud põllumajanduskomisjonis, äh, et selle teemaga edasi liikuda. näiteks on meil kohustuslik teavitamiskohustus kahekümne kaheksas liikmesriigis, nende liikmesriikide vaheliselt ja samuti on meil vaja rohkem infovahetust Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel väga tähtis on, et äh, meil oleks äh, selle määruse põhiosas äh, kirjas loomade haiguste nimed nimekirjana. niimoodi on meil võimalik parandada üldist tervishoiu olukorda ja loomatervist. minu fraktsioon kindlasti toetab suure enamusega seda määrust ja härra volinik, ma olen veendunud, et te tagate kogu selle paketi hea rakendamise, aitäh! suur tänu ja sotsialistide ja sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Tšifrida, palun kaks minutit. tänan, president viimastel aastatel on meil olnud häireolukordi seoses sellega, kuidas äh, loomadel esinevad haigused on üle kandunud inimestele. meid ohustavad loomulikult ka teised haigused, loomade haigused ühesõnaga, ma sooviksin tänada raportööri ja variraportööre, kes on äh, seoses selle teemaga palju tööd teinud. tahan esile tõsta siinkohal kahte aspekti. loomatervis on äh, otseselt äh, sõltuvuses loomade kohtlemisest. halvasti koheldud loom ei saa olla hea tervisega ja siin artiklis äh, kaks määruses ongi kirjas, et loomad on olendid, kellel on ka õigus äh, kannatuste vabale elule. teiseks, ennetamise teema. meil on vaja paremat võitlust äh, loomade taudide vastu, paremat ennetamist vastutama peavad need, kes hoolitsevad loomade eest. ja tähtis on, et meil oleks ühtne õiguslik äh, raamistik. praegu meil on umbes nelikümmend äh, killustunud õigusakti, mis on vastu võetud alates kuuekümnendatest aastatest me peame Euroopa Liidus võitlema teatud praktikate vastu, mis endiselt meil on siin levimas, praktiliselt piinamisega sarnanevad praktikad, mida tolereeritakse, ignoreeritakse. suur tänu, kolleeg Tšufrida, nüüd äh, ECR fraktsiooni nimel, fraktsiooni nimel kolleeg Wojciechowski, palun. tänan, president. ma sooviksin tänada raportööri härra Selimovitši tehtud töö eest, samuti eelmist raportööri proua Paulsenit. tegemist on teemaga, mis on Euroopa Liidu jaoks väga oluline, me räägime siin loomatervisest ja loomakaitsest. see ei ole oluline mitte ainult ähm, loomadele, vaid äh, see on tähtis ka inimeste tervisele, rahva tervisele ECR fraktsiooni äh, raportöör, mina, olen äh, väga rahul äh, sellega, et siin on muudetud aspekte, mis on seotud loomakaitsega, eriti just koduloomade kaitsega ja nende registreerimisega, me oleme teinud siin olulised sammud edasi, aga me peaksime minema veelgi kaugemale. Euroopa Liit peaks äh, suhtuma inimlikumalt äh, peremeheta ehk ähm, koduta loomadesse, ka selles valdkonnas tuleks meil võtta vastavad meetmed. nüüd ALDE fraktsiooni nimel härra Huitemaa, palun. aitäh, president, kallid kolleegid, antibiootikumide resistentsuse ohtu ikka veel alahinnatakse, antibiootikume kasutatakse liiga palju kogu maailmas see kuuskümmend seitse protsenti on tõusnud tarbimine ühe äh, põlvkonna jooksul ja kaheksakümnendast aastast on meil väga palju uusi antibiootikume välja töötatud, meil tuleb midagi ette võtta. see, et see on võimalik, seda tõestab äh, Holland. viimase nelja aasta jooksul on äh, loomapidamises antibiootikumide kasutamine poole võrra vähendanud ja on väga hea, et Euroopa Liidus hakatakse sellest rääkima. esimest korda ajaloos on äh, nii rahvatervise kui ka põllumajandusministrid tulnud ühe laua taha, selline ühesugune lähenemine on tähtis uus loomatervishoiu seadusandlus, mis on välja töötatud, on sammuks õiges suunas. tänu liberaalsele fraktsioonile õnnestus meil seal väga tähtsad punktid sisse kirjutada, nagu näiteks äh, vastutusele võtmine, kui liiga palju antibiootikume kasutatakse. antibiootikumide tarbimise vähendamine ei ole lihtne ülesanne. meil tuleb teha koostööd, kui hästi hallata ja oma süsteemid, infosüsteemid ühendada. samamoodi kulud mängivad siin väga tähtsat rolli. ei saa olla nii, et üks talunik peab investeerima, teine aga mitte. me soovime võrd-, võrdseid tingimusi kõikidele osapooltele ja samal ajal tuleb rohujuure tasandil selle probleemiga tegeleda. hea seadusandlus on üks asi, aga veel tähtsam on rakendamine. Holland on esirinnas antibiootikumide vähendamisel kogu maailmas ja on väga tähtis, et kogu Euroopa hakkaks Hollandile järgnema, aitäh! suur tänu! ja nüüd QNGL äh, fraktsiooni nimel kolleeg Ekk, poolteist minutit, palun. suur tänu meie fraktsiooni nimel sooviksin ma kõigepealt tänada raportööri härra Selimovitši ja ka proua Paulsenit, kes täna siin ei ole. on tervitatav, et artiklis üks toonitatakse, kuivõrd oluline on vältida loomadele valu, piina ja stressi tekistamist samuti äh, nähakse ette, et kõik elukutselised loomade kasvatajad, pidajad äh, ja müüjad peavad end registreerima. niimoodi on võimalik äh, keelata nendel tegutsemine, kes loomi piinavad. on tähtis pöörata tähelepanu sellele, mingi, millistes tingimustes loomi peetakse ja kasvatatakse kui äh, need tingimused on äh, mitte nõuetele vastavad, siis see samuti edendab äh, loomataudide levikut. meil tuleb toonet, toonitada seost looma tervise ja looma heaolu vahel. on tähtis, et me läheksime veelgi kauem, kaugemale, et Euroopa Komisjon tuleks välja loomade äh, kaitseraammäärusega on loomade näol on meil tegemist tundlike elusolendite, mitte mingisuguste ähm, toodetega. ja me ei saa lubada seda, et hulkuvaid koeri defineeritakse kui äh, metsikuid äh, loomi meil tuleb tähelepanu pöörata hulkuvate loomade surmale kaitsele ja juhin tähelepanu äh, olukorrale Rumeenias siinkohal. ja nüüd äh, roheliste nimel saab sõna härra Roppe, kaks minutit, palun. austatud äh, kolleegid, ma tahaksin kasutada siinkohal võimalust ja tänada teid äh, tehtud töö eest antust valdkonnas tänan äh, siinkohal ka raportööri hea töö eest, olgugi et äh, praegune määruse projekt äh, on esimene samm selles valdkonnas, astume me siiski nüüd sammu edasi loomade kaitsel ja me ei kaitse neid mitte ainult taudide, vaid ka stressi ja valu eest. siin on nähtud ka ette kätte, loomade taudide katero-, kategoriseerimine ja loomapidajate registreerimine. kindlasti tuleb äh, vältida kõikvõimalikke aspekte, mis võivad õõnestada nende eesmärkide elluviimist ja rakendamist tähelepanu tuleb äh, pöörata sellele, et äh, talunike sissetulekud on vähenenud, mis võimaldab neil ka vähem investeerida loomade tervishoidu ja heaolusse. näiteks äh, piimalehmad ei saa piisavalt kvaliteetselt sööta samuti on talunikel liiga vähe raha, et osta loomadele vajalikke vitamiine, vajalikku toitu ja see toobki endaga kaasa majanduslikud ja meditsiinilised mõjud. kutsun siinkohal üles kolleege hääletama selle raporti poolt. pöörakem kõik tähelepanu sellele, et kui me ei aita talupidajaid äh, majanduslikult äh, vastavate mm, vitamiinide ja söötade ostmisel, siis see on kahjulik loomade tervishoiule, aitäh. suur tänu, ENF fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg äh, Loazu. Teil on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra juhataja. selles raportis, nagu te öeldi, viidatakse sellele, et loomade hea loolust ei peeta kinni nendest äh, reeglitest, ei võeta sellega neid isegi arvesse ja seega tuleb äh, loomade heaolu osas võtta lisameetmeid, nagu ka tekstis on ja neid tuleb tõesti terve toiduala vältel äh, täita. tegelikult on ju kaalul siin inimtervis ja toiduahel. see on sattunud ohtu läbi looma haiguste äh, loomade stressis oleku ja stressis olek võib viia haiguste ja nakkushaiguste, näiteks nagu E. coli ja salmonella väljaarenemiseni ja e, tegelikult räägime me ka sellest, kuidas inimene kohtleb e, loomi nii e, karja kasvatamisel kui ka karja transportimisel. Holland on otsustanud kasutusele võtta karmimad reeglid selleks, et tagada eraldi sildistamine ja siis teine küsimus, loomade tapmine, kui äh, looma tapmine on, kasutatakse sellist meetodit, kus äh, loomadel läheb minuteid enne, kui äh, nad surevad, siis see ei ole inimlik. võib tekkida ka lisaks sellele liha saastumise oht. mõnedes äh, tapamajades on äh, praktika täiesti vastuvõetamatu, olud on äh, väga rasked ja selline asi on täiesti vastuvõetamatu. suur tänu, härra Loasoo. mitteühinenute nimel saab sõna kolleeg Diane Dodds. suur tänu, härra juhataja, austatud härra volinik, kõigepealt lubage mul tänada meie raportööri tehtud töö eest. väga kaua aega oleme sellega tegelenud, kuid väga oluline teema, ma tervitan ettevaatlikult seda raportit, kus rõhutatakse loomatervishoiu olulisust ja e, tegelikult ka tarbijate kaitsmist Euroopas, aga meil on vaja veel teaduslikke tõendeid selle kohta, et e, miks tekib antibiootikumide resistentsus ja et e, kuidas sellele resistentsusele vastu astuda väga oluline on see, et talunikel oleksid korralikud vahendid äh, loomataudidega võitlemiseks ehm, ja väga oluline on see, et ei loomatervishoid ega ka tootlikkus ei tohi sattuda selle seadusandluse läbi ohtu. lisaks äh, sellele mm, äh, raport, vabandust, seadusandluse ülevaatamisele peab kõikidel olema samasugused võimalused turul, Briti talunikel peaksid olema samad võimalused ja nad ei peaks äh, võitlema äh, kahel kiirusel liikuvas Euroopas, kus äh, osades, Euroopa osades kuulatakse seadusandluse üle, teistes osades mitte. suur tänu. järgmisena saab sõna proua volinik, proua rahvasaadik äh, Herans Garcia, palun suur tänu teile, <clears throat> härra president, härra volinik. me hääletame teisel lugemisel kokkulepet, mis sõlmiti nõukoguga ehm, looma ja taime tervise küsimustes, mida eh, oleme venitanud juba eelmisest parlamendi koosseisust alates. see kokkulepe on aktsepteeritav see annab meile rohkem tegutsemisvõimalusi ja eh, annab komisjonile ka rohkem eh, võimalusi tegutseda siis, eh, kui esitatakse suure mõjuga raporteid. samuti on meil nimekiri olulisematest haigustest, mis annab meile suuremaid tegemisvõimalusi selles valdkonnas. veterinaari, veterinaaridel on ka aktiivsem roll haiguste leviku vastu võitluses, samuti ka, <clears throat> samuti ka nakkumisohu vähenemiseks, mis on praegusel ajahetkel äärmiselt mõistetav eh, ja ilmselge on see, et aeg-ajalt kerkivad haigused esile, kuid tõsi on ka see, et mida orra-, organiseeritumad ja mida rohkem tegutsemisvalmid me oleme, vab-, vabandust, ütleb kõneleja, eh, mida eh, paremini me valmistunud oleme, seda vähem saavutavad need, saavad meile kahju teha, seda vähem saavad nad meid mõjutada, meie loomi mõjutada ja ka meie majandust mõjutada, nii et suur tänu raportöörile variraportöörile ja kõigile neile, kes raporti koostamisel osalesid, aitäh ka Euroopa Komisjonile ning loodetavasti läheb see raport ilusti läbi. suur tänu, kas olete valmis härra Saani äh, sinise kaardi küsimusele vastama? proua Garcia. olete nõus? sellisel juhul on sõna teil, härra Saani. suur tänu, härra juhataja, austatud äh, proua härra volinik, pro-, proua saadik, praeguse määruse puhul on palju häid külgi, aga mul on teile siiski küsimus, te rääkisite paindlikkusest, kuid see tähendab ju ka seda, et teatud riikides on detsentraliseeritud loomade heaolu temaatika ja see tegelikult tähendab seda, et on Euroopa tasandil võimatu äh, ühiselt tegutseda, kas te näete selles mingit ohtu? võite vastata, jah kallis kolleeg, mina olen ühest äh, kõige vähem äh, tsentraliseeritud riigist ähm, äh, kogu Euroopas äh, ja oluline on just, et ähm, asi oleks organiseeritud, kui ähm, äh, riik on detsentraliseeritud, kui ikka organisatsioon on tubli, siis ei ole mingisuguseid probleeme, Hispaania valitsus soovib toimivat tõhusat süsteemi, mis aitab Euroopa Komisjonil võidelda selliste haiguste vastu, mis nagu näiteks nakkustaudid äh, äh, on äh, neil on vaja suuremaid pädevusi selleks, et selliste puhangute vastu võidelda. probleem on eelkõige just organiseerimatus. suur tänu, ütleb president. Eh, järgmisena saab sõna kolleeg Caputo. suur tänu, härra juhataja antibiootikumide ähm, valesti kasutamine veterinaarias ja keskkonna saastatus on viinud selleni, et levima on hakanud organismid, mis on kahjulikud nii loomade kui ka inimeste tervisele. meil ei ole olnud võimalik seni võidelda antimik-, mikrobio-, mikroobikumire resistentsuse vastu ja see tähendab seda, et me peaksime Äh, rohkem keskenduma sellele, et sellised nakkused peatada ja teatud antibiootikumid tuleks äh, keelata. liikmesriigid peavad äh, koostama detailseid ülevaateid selle kohta, millist antimikroobikumi on ju ähm, kasutatud. see aitaks meil jõuda parema poliitikani, millega oleks võimalik resistentsuse vastu võidelda komisjon peab perioodiliselt samuti teavitama sellest, kuidas neid tooteid on kasutatud vastavalt liikmesriikidest meile jõudnud infoni. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Nikolson üheks minutiks, palun. suur tänu, äh, härra juhataja see veterinaarravimite määrus on väga oluline tagamaks äh, ravimite ohutuse, kvaliteedi ja nende tõhususe ja seega tule, kaitstaks loomade tervishoidu, rahvatervishoidu, toidu turvalisust ja keskkonda. kohtusin hiljuti oma piirkonna veterinaarameti juhiga Põhja-Iirimaal ja ka Briti veterinaarameti esindajatega ja rääkisin nendega paljudest teemadest, mis on seotud loomatervishoiuga. rääkisin ka võimalikest probleemidest seoses anti- antimikroobikumi resistentsusega väga palju tuntakse muret näiteks veiste tuberkuloosi pärast minu piirkonnas Ehm, kuid lisaks sellele on Euroopa Liidu seadusandluses nelikümmend aegunud ehm, teksti ja see tegelikult ehm, takistab raamistiku väljaarendamist järgmiseks kaheks aastakümneks. meil on vaja sellist loomatervishoiu seadusandlust, mis keskendub tulemustele, regulatiivsele lihtsusele ja paindlikkusele loomataudide kontrolli alla saamisel. selline seadusandluse harmoneerimine on väga hea näide paremast õigusloomest, tegevust ja see on suurepärane samm edasi bürokraatia masinast ja koormavast äh, ähm, seadusandlusest äh, ähm, lahkuda. Marit Paulsonile tahtsin ma veel siin tänu avaldada, ta ei ole kahjuks enam meie parlamendi liige, aga oli väga-väga oluline põllumajanduskomisjoni liige, me igatseme teda hädasti taga ja suur tänu talle, et ta võitles selle asja eest nii kaua. suur tänu, härra Nikolson järgmisena saab sõna Franz Obermeier, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, härra juhataja, loodetavasti te olete sama salliv ka minu suhtes nagu iseenda fraktsiooni kolleegi osas, kui ma kõneaega ületan. eelmisel aastal välja tulnud uuring äh, näitab seda, et kahe tuhande kolmekümnendal aastal äh, tõuseb umbes äh, saja kolmekümne tuhande tonnini antibiootikumide määr, mida kasutatakse loomade puhul. Õnneks on Euroopa Liidus on antibiootikume kasutatud vähem, see on meie põllumajandusele hea uudis, meie põllumehed äh, on, äh, kasutavad antibiootikume väga ka vastutustundlikult, aga tegelikult on küsimus on selles, et ähm, et kuidas reguleerida antibiootikumide kasutamist ka mujal. Ameerika Ühendriigid äh, näiteks vastavalt Zürichi ajakirjandusele öö, on äh, samuti hakanud piirama ravimite kasutamist loomade puhul. Äh, tervishoiukaitse nõuab ühtset lähenemist Euroopa Liidu poolt. meie tarbijad ei taha kindlasti süüa liha, mis on läbi imbunud äh, tablettide kokteilistega, ei taha ka tagaukse kaudu sisse smugeldatud TTIP lepingut, aitäh! suur tänu teile, härra Obermeier ja järgmisena annan ma sõna Georgios Epideteiosele suur aitäh! loomatervis on tihedalt seotud sellega, mida me sööme, aga ka sellega, kuidas me loomi kohtleme. ja seepärast on oli, oluline jälgida looma söödakvaliteeti, et äh, avastada ja ravida taude, mis äh, loomi tabavad, nii et need ei kanduks üle inimestele äh, liha, piima ja juustu kaudu globaliseerumine ja kliimamuutused toovad kaasa tõsised ohud äh, loomadele ja ka tarbijate tervisele, seepärast on Euroopa Liidul tarvis kaasaegset, lihtsustatud äh, aga kindlat kontrolli loomade suhtes, mida tuuakse sisse kolmandatest riikidest. selleks, et tooted oleksid ohutud ja oleks kaitstud inimeste tervis ja lubage mul tuua näide oma riigist, Kreekast, kuhu imporditakse sageli ebaseaduslikult äh, lambaid ja kitsi Türgist ja ka Makedooniast. Äh, nende loomade suhtes ei viida läbi ranget äh, inspekteerimist ja nad võivad olla haigustega. samas kui Kreekast välja minevad loomad on kõik sertifitseeritud. suur tänu kolleeg Petir, palun. aitäh. Äh, tahaksin tunnustada härra Selimovitši selle raporti puhul. loomatervis on äärmiselt oluline Euroopa Liidu kodanike turvalisuse seisukohast. me tunneme väga muret üha kasvava antimikroobikumi resistentsuse pärast. see on üha suurem oht äh, inimeste tervisele. Äh, tekib üha uusi äh, bakteride tüvesid, mis on resistentsed antibiootikumide suhtes ja kõik see toob kaasa olukorra, mis kahjustab nii loomade kui ka inimeste tervist ja õõnestab tarbijate usaldust. Äh, Euroopa on tuntud oma kõrgete loomatervishoiu ja hea, loomade heaolu standardite pärast Euroopa Liit kaitseb neid standardeid rahvusvahelise kaubanduse lepingutega. käesolev määrus on aga reaktsiooniks väga laialt levinud lubamatule antibiootikumide kasutamisele ja kogutakse üksikasjalikke andmeid antibiootikumide kasutamise kohta liikmesriikides, sellised meetmed on vajalikud, kui me tahame vähendada antimikroobikumi resistentsust. põllumajandustootjad peavad lähtuma headest põllumajandustavadest, sellel määrusel on ka rahvatervise mõõde, sest lisaks loomade heaolule ja loomatervisele mõjutab see kahtekümmet viit miljonit inimest. aitäh, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele härra Robertonilt? kas te aktsepteerite sinise kaardi küsimust, jah? palun. tänan, et olete nõus küsimusele vastate, proua Petir, te ütlete õigesti, et on oluline võidelda äh, liialdatud antibiootikumide kasutamise vastu, kuid kas see pole mitte selles süüdi Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika, kes sellist tegevust ehm, soodustab, sest eh, traditsioonilisest põllumajandusest on eh, saanud eh, tööstus ning see tähendab seda, et loomad on kogu aeg suletud hiigellautadesse ning see toob kaasa taudide leviku ning oht, on ohtlik inimeste <clears throat> tervisele, nii et kas tegemist ei ole mitte lihtsalt võimalusega eh, üritada varjata Euroopa eh, Euroopa eh, põllumajanduspoliitika läbikukkumist. ühtne põllumajanduspoliitika on Euroopa Liidu kõige pikem ja kõige edukam poliitika, nii et seepärast ma ei saa nõustuda sellega, mida te ütlesite ja lisaks sellele põllumajandustootjad kasutavad antibiootikume erineval moel ja see määrus võimaldab neil jätkata nende kasutamist sellisel moel, nagu peaks. Euroopa eh, tagab kõrge toidukvaliteedi, seda ka partneritega suhetes ja seepärast, kui me tahame seda kõrget kvaliteeditaset eh, säilitada, siis tuleb eh, mõistlikult ja õigesti kasutada antibiootikume Äh, kolleeg Garcia. suur tänu teile, härra president, sooviksin äh, näidata üles oma rahulolu, sest peaaegu kaks aastat pärast parlamendi esimest lugemist äh, on teine lugemine arutelu all ja loodetavasti homsel hääletusel võetakse raport vastu. tegemist on üks olulisemate küsimustega, mis puudutab meie ühtset põllumajanduspoliitikat ja see mõjutab meie mm, loomakasvatajaid ja meie toodete eksporti ja importi. sooviksin südamest tänada äh, härra äh, Polseni ja härra Semilimovitšit, sest äh, nad on selle töö, selle teema kallal väga palju tööd ära teinud sest mäletate, isegi kui väga palju ollakse mures ähm, ähm, mikroobiresistentsuse vastu, kuid ärgem unustagem, et selle teemaga on seotud kogu äh, meditsiiniuuringute areng veterinaaria valdkonnas. tegemist on äärmiselt olulise teemaga ning samuti äh, tuleb äh, tegeleda ka äh, päritolumärgistuse ja muude selliste küsimustega. suur tänu järgmisena saab sõna Anna-Maria Koratsa-Pilt. meil on üks minut. suur tänu. ma olen äärmiselt rahul selle uue määrusega, sest see tähendab, et meie toiduained on ähm, tervislikumad, antibiootikumide kasutamine, liialdatud kasutamine mõjutab Euroopas paljude inimeste tervist Eh, kokkuvõttes on see kõik seotud ju liha kvaliteediga. see määrus eh, viib kokku loomade ja inimese tervise eesmärgiks on ju haiguste nakatamise eh, vältimine, et terved loomad ei haigestuks nakatunud loomade tõttu. tuleb kasutada vähem antibiootikume ka haigete loomade puhul, tuleb teada kuidas äh, ravimeid äh, kasutada ning äh, kuidas samuti ka konkureeritakse turul loomakasvatuses. tuleb kasutada vastutustundlikult kõiki veterinaarseid ravimeid. kas te olete nõus vastama härra Tessi si, sinise kaardi küsimusele teie oma fraktsiooni? kallis kolleeg, ma tahtsin teie käest küsida, et kas te olete minuga nõus selles osas, et nimelt veterinaarias on meil väga karmid ähm, doseerimisreeglid ja dokumentatsioonireeglid. kas äh, peaks laienema sellised karmid äh, reeglid ka inimtervishoiu valdkonda, kus antibiootikume kirjutatakse välja palju rohkem kui veterinaarias? uh,. uh yes. suur tänu. jah, nagu ma ütlesin, paljud inimesed tunnevad tõeliselt muret antibiootikumide laiaulatusliku kasutamise pärast nii loomadel kui ka inimestel. see määrus puudutab loomi, aga loomulikult äh, seos on täiesti olemas ja see põhineb teadusuuringutel, et äh, see on ülekanduv et antibiootikumid ja ravimid, mida antakse loomadele, nende mõju on ülekantav ka inimestele, seepärast on see nii oluline. Ricardo Santos Ra, üks minut. aitäh. loomatervise strateegia peaks aitama kaasa äh, loomataudide ennetamisele ja, ja ravimisele, eriti mis puudutab antimikroobikumi resistentsust, see on rahvatervise küsimus äh,, arvestades äh, samade taudide äh, leviku sagedust nii loomade kui ka inimeste äh, hulgas ja vaadates ka hiljutisi teadusuuringuid näiteks, mis äh, viidi läbi äh, Hiinas kaks tuhat viisteist, lahendused äh, peavad minema võimalikult kaugele ja arvestama ka erinevate Euroopa osade klimaatiliste tingimustega, mis võimaldavad äh, nakkuste levikut. ja Euroopa tootjatele kehtestatud äh, reegleid tuleb samuti arvestada kaubanduslepingutes kolmandate riikidega. Paul Brennan, palun. aitäh loomatervise määrus, mida me homme hääletamine, eh, on seotud kahe murega, mida eh, valijad eh, sageli tõstatavad Euroopa Parlamendi liikmetega suheldes. esiteks, et parandada loomatervist üldisemalt meetmete kaudu ja teiseks hulkuvate loomade küsimus. loomataudid nagu ka inimhaigused ei tunne piire ja mis tahes äh, loomataudi puhang võib levida kiiresti riigist riiki ja tarvis on selget Euroopa raamistikku, äh, jälgimaks ühiseid reegleid selliste puhangute korral. teiseks, äh, hulkuvate loomade kontroll on sama oluline ja selleks on tarvis määratleda liikmesriikide asutuste pädevused ja samas hulkuvaid loomi kohelda humaanselt. Äh, kõik see on seotud looma tervishoiu ja loomade heaoluga ja seepärast äh, äh, Suurbritannia jäämine Euroopa Liitu on hea nii loomadele kui ka inimestele. suur tänu, sinise kaardi küsimus. härra Brannan äh, Praakrapini sinise kaardi küsimus, kas aktsepteerite seda? ei. jah, jah, vabandust, ja aktsepteerin. suur tänu, tahtsin esitada teile küsimuse, kuna mulle vägagi meeldis see, mida te mainisite, hulkuvate koerte küsimus, see on keskse tähtsusega. võib-olla meil kõigil on erinevaid kogemusi sellega seoses, aga minu küsimus on järgmine. kuidas öö, lahendada hulkuvate kordade terviseküsimus, kuidas seda teha? ja tegelikult see on suur probleem ka arvestades suhteid nende koertega, kellel on peremehed ja kes saavad ravi. ka, nii et see oli küsimus teile. jah, eh, see on hea küsimus ja loomulikult koerad ei tea midagi Schengeni piiridest ja öö, eh, vägagi vabalt võib juhtuda, et nad ületavad piire öö, eh, nii, nagu nad soovivad, seal, kus piiril ei ole tarasid. Nii et võtmeküsimus on see, et me peame tegema riikide vahel koostööd Euroopa Liidus, kui riigid püüavad üksikult hulkuvate koertega tegeleda, siis ei saa olla see edukas ning üksnes tehes koostööd eh, ilmselgelt Euroopa tasandil on võimalik hulkuvate loomade ja nendega seotud haiguste küsimust lahendada. suur tänu, eh, saadik eh, Karmbach. austatud härra juhataja, austatud härra volinik isegi kui eelneva diskussiooni ajal väitsid mõlemad kolleegid, mõned kolleegid seda, et Euroopa loomatervishoiupoliitika ei ole oluline, on siiski see debatt näidanud seda, et äh, tegemist on äh, poliitikaga, kus äh, tuleb liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel jagada kohustust, me peame ühiselt tegutsema, räägime me inimestest või loomadest ja nüüd äh, loomade tervishoiupakett äh, näiteks äh, nakkuste oht näitab seda, et ainult üheskoos me suudame selle vastu väit-, võidelda ja selleks on seda poliitikat Euroopa tasandil vaja loomakaitse tähendab seda, et meil on selleks korralik seaduslik raamistik, et meil on ka ähm, sellised praktikad, mida on võimalik kontrollida ja kus on võimalik ühtset äh, seadusandlust rakendada, meil on vaja ühtseid reegleid selle osas äh,, mis puudutab ähm, äh, looma ravi, äh, veterinaarravimite kasutamist, tulevikus me tahame ju samuti sellist reguleeritust ja nüüd äh, Äh, tegemist on ju kaalul siin avalikkuse ja rahva tervishoid ja ainult läbi äh, korralikult organiseeritud loomatervishoiu on see võimalik. suur tänu. härra Nutis Marias järgmisena, palun. suur aitäh. selleks, et tagada rahvatervise ja toiduohutuse kõrget taset, on tarvis kõigepealt võtta ennetavaid meetmeid äh, loomataudide osas Äh, selleks peab näiteks äh, hoolikalt äh, käitlema loomasööta, tagama, et selles valdkonnas töötavad inimesed lähtuksid alati headest tavadest ning tuleks tagada ka lihtsustatud õiguslik raamistik Euroopa Liidus loomatervise valdkonnas ja ka loomade eetilise kohtlemise osas tuleb tagada, et kasutatakse nõuetekohast sööta ja samuti näiteks, et endise äh, Jugoslaavia äh, Makedoonia Vabariigi ja Türgi päritolu lambaid äh, kontrollitakse enne Kreekasse toomist. erinevatesse Kreeka osadesse on toodud haigeid loomi ja Kreeka memorandumi kohaselt on jällegi sunnitud neid loomi lubama riiki ja see tekitab ohte. aitäh. järgmine kolleeg. suur tänu. meil on pikk loetelu loomataudidest, mis kahjustavad loomade heaolu, aga ka võivad olla ohtlikud inimtervisele. hullulehmatubi, linnugripp, seakatk, need ohustavad mitte ainult loomade, vaid ka inimeste tervist ja seepärast on käesolev määrus vägagi teretulnud, see aitab luua hea tasakaalu loomatervise ja inimeste tervise vahel. ma usun, et kindlasti oleks hea, kui meil oleks tõhusamalt toimivad määrused nii loomatervise kui ka inimtervise vallas ja seepärast loodan, et komisjon teeb kõik vähegi võimalikku, et need määrused jõustuksid kogu Euroopas võimalikult kiiresti ja et neid rakendaksid ka meie partnerid, kellelt me tooteid impordime arvestades inimeste ja loomade äh, suuremaid äh, liikumisvõimalusi, kasvab ka taudide löömise oht. Aafrik-, äh, sigade Aafrika katk jällegi möllab meie kontinendil ja on väga kahetsusväärne, et Euroopa Liit on vähendanud kümme protsenti raha, mida kasutatakse loomataudidega võitlemiseks seda ajal, mil me oleksime pidanud tegema just rohkemat, arvestades globaliseerumisega seotud väljakutseid. kui me edendame intensiivpõllumajandust ja samas eh, ignoreerime eh, tarbijakaitsereegleid eh, TTIP-i raames, siis on oluline, et me teeksime midagi, millest on ka kasu tegelikkuses ja me ei räägiks lihtsalt vaakumis asjatut juttu. suur tänu, saadik Poltšak, palun. suur aitäh, härra president. kui president Obama tegi antimikroobikumi resistentsusest ühe oma prioriteedi viimasel ametiajal, siis on oluline, et ka meie selle teemaga tegeleksime. on oluline, et me mõistaksime, kui äh, tähtis on see teema äh, loomakasvatuses ja loomsete toodete tarbimises. kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani sada kolmkümmend tuhat tonni äh, antibiootikume kasutatakse loomadel, umbes nelikümmend tuhat aastas see kindlasti on küsimus, mis puudutab nii loomade kui ka inimeste õigust ja meie kõikide tervist. me ei pea kaitsma mitte ainult keskkonda, vaid ka tarbijate õigusi, mida selline tohutu antibiootikumide kasutamine mõjutab. aitäh! Ruohonen Werner, palun. suur tänu, proua, härra juhataja. loomatervishoiualane seadusandlus on väga oluline esimest korda seostatakse omavahel loomade ja inimeste tervishoid. see on pilk tulevikku. loomadelt loomadele, inimestele ja inimestele kanduvad nakkushaigused on üks suurematest uue sajandi ehm, turvalisusriskidest. Ehm, meie raportööri raport on väga hästi koostatud, eriti oluliseks ma pean siin vastutustundlikud ehm, ravimite doseerimist. antibiootikumide ülekasutamine on lühinägelik ja ohtlik teadlikkus antibiootikumidega ka kaasnevate riskide osas on järjest tõusmas õnneks ja loodetavasti võetakse see arvesse tulevikus ka seadusandlikus töös, aitäh! see oli viimane kõneleja ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik härra Andrukaitis. <clears throat> suur tänu teile, härra president, lugupeetud e, parlamendiliikmed, e, sooviksin tänada mõlemat raportööri proua Paulseni e, ja härra, härra Selivovitši ning samuti ka nende koostöötajaid suurepärase töö eest. olen huviga kuulanud, tähelepanelikult kuulanud tänast arutelu kus äh, on korduvalt tunda olnud, kui suurt huvi tunnevad saadikud selle õigusloomulise algatuse vastu. mõned teie seast mainisid majanduslikku olukorda. komisjon on teadlik praegusest majanduslikust olukorrast, mis äh, mõnel juhul võib olla kahjulik nii looma kui inimese tervisele. siin räägiti ka hulguvatest koertest. Euroopa Parlamendi võttis vastu äh, resolutsiooni, kutsudes üles reeglid loomade kohustusliku registreerimise identifitseerimise osas ning see puudutab ka teisi koduloomi, lemmikloomi. kuid eh, praegu on olemas põhireeglid, alusreeglid loomade registreerimiseks ja identifitseerimiseks ning spetsiifilisemalt on nõuded esitatud ainult nende eh, loomade kohta, eh, kelle juures on praegusel hetkel reeglid juba olemas, kuid samas on eh, olemas võimalused ka uued nõude sisse viia näiteks koerte ja kasside identifitseerimise puhul, praegusel hetkel selliseid täpseid reegleid ei ole ja äh, selline vajadus tulevikus selle järele hinnatakse, äh, vaadatakse üle komisjoni poolt ja seda siis, kui rakendusaktid hakkavad valmis saama. komisjon tunneb huvi loomade heaolu vastu, leiab, et see on äärmiselt oluline küsimus, nagu teiegi seda täna ütlesite ning äh, rakendusala puudutab loomulikult ka äh, Ehm, ehm, nakkus, loomade nakkushaigusi ja ei tegele ainult loomade heaoluga. praegusel hetkel tuleb eh, rääkida ka sellest, mis on ühist loomade tervishoiul ja heaolul, sest eh, alati ei olnud kõigi ettepanekutega lihtne nõustuda, kuid komisjon saab aru, kui oluline Euroopa Parlamendi jaoks loomade heaolu ning sellega seoses on teinud ka omapoolse avalduse, kinnitades oma äh, äh, pühendumust loomade heaolule ja meil on olemas väga head seadused loomade heaolu kaitsmiseks, see puudutab erinevaid loomi, äh, see puudutab siis veiseid, sigu, hobuseid ja nii edasi, see puudutab nende pidamist ja transporti siin on räägitud ka mikroresistentsusest, see on minu jaoks väga oluline teema, sellega seoses eh, eh, olid need teemad alati kaasatud ka komisjoni esialgsesse ettepanekusse ning koos eh, tulev, tulevane määrus, mis puudutab loomaravimeid ja ravimeid sisaldavat sööta, komisjon kavatseb iga-aastase raporti avaldada äh, loomaravimite ja ravimeid sisaldava sööda kasutamise kohta Euroopa Liidus reeglite küsimuses, mida liikmesriigid peavad täitma. ning lõpetuseks sooviksin väga loota, et parlament toetab seda määrust oma, tema teisel lugemisel, mis siis illutaks teed, mis Äh, tooks äh, ähm, äh, selle võimalus, võimaluse selle seadusliku, seaduse võimaliku kirjaelu rakendamise suunas liikuda. suur tänu teile, ütleb härra president ja järgmisena saab sõna meie raportöör härra Selimovitš. suur tänu teile, härra president. suur tänu teile teie toetuse eest kõik see, mida me siin kuulsime, lõhutab veel kord, kui oluline on tegem-, olulise seadusega on tegemist, see on esimene kord, kui Euroopa Parlament eh, loob selge seose eh, loomatervishoiu ning inimeste tervise vahel. ning see instrument eh, on uus relv selleks, et paremini äh, võidelda ka nakkushaiguste vastu tulevikus. ka soovime tulevikus rohkem haiguseid ära hoida. nii on võimalik kokku hoida suurtes kogustes äh, raha, hoides kokku, hoides kokku tervishoiuprobleemide äh, pealt. kui me homme hääletame siis astume me olulise sammu ähm, äh, mikroresistentsuse vastu ja mm, kaitseme niimoodi oma keskkonda ja loomade tervist. mul on hea meel selle üle, et väga paljud organisatsioonid äh, toetavad seda uut seadust äh, Eh, ja seda nii Copacosega kui ka teised Euroopa assotsiatsioonid on seda toetanud ning kõik need, keda, kellega me eelnevalt konsulteerisime, nii et konsuse, konsensuse alus on äärmiselt eh, laiapõhjaline. loodame, et eh, homme meie hääletusel seda konsensust suudame ka edasi toetada. suur tänu komisjonile, nõukogule ja kõigile neile, kes on selles tegevuses osalenud, aitäh! Hvala suur tänu teile. sellega on see arutelu lõppenud.